președintă. Oui, s'il vous plaît. Good afternoon, everyone. The sitting is resumed. tere pärastlõunat kõigile, istung on avatud kõigepealt ähm, teadaanne, eilse istungi protokollid on äh, saadaval, kui kellelgi ei ole vastuväiteid või kaebusi nende kohta, siis loeme need sellega heaks kiidetuks. esimene pärastlõu